täiskogu istungi avatud ning viimase istungi protokoll võeti vastu, mis äh, koostati kaheksateistkümnendal mail, on laiali jagatud, kas selle kohta on vastulauseid? siis on protokoll kinnitatud.